on meil siis võimalus ähm, taas kinnitada selli-, need meie peamised prioriteedid, mis on ju ometigi äh, varjupaigasüsteemi harmoneerimine. Äh, suur tänu, proua Guillaume. sellega on see arutelu lõppenud ja hääletame kolmapäeval keskpäeval. järgmine päevakorrapunkt on härra Leichtfriedi raport. kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia on selle raporti nimi ja sõna saabki meie raportöör härra Leichtfried, kellel on neli minutit. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. kui ma sain ülesande kirjutada raport ekspordi, kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks, siis ma päris kindel ei olnud, mida täpselt paika panna. me räägime selle raporti puhul majanduse harust, mis, millega tihti seostatakse kuritegevust, teiselt poolt aga tegemist on tähtsa asjaga ja seepärast tuleb meil Euroopa tasandil standardid paika panna. me räägime siin tegelikult ekspordilubadest toodetele, mida kasutatakse kahel erineval otstarbel, nii tsiviil kui ka sõjalisel otstarbel. räägime siin kemikaalidest, kütteainetest, relvaosadest, arvutite osadest aga ka tarkvarast ja tarkvara osadest, mille üle me eriti palju arutasime minu arvates on väga tähtis, et erinevad reeglid, mis meil praegusel hetkel erinevates liikmesriikides on, ühtlustatakse. et reeglid muutuksid täpsemaks, selgemaks ja ka läbipaistvamaks. ja et nad äh, oleksid ka Euroopa Liidu tasandil läbipaistvad. selle raporti puhul esimest korda suure tõenäosusega kasutati ära neid uusi pädevusi, mis tulid parlamendile Lissaboni lepinguga. komisjon esialgu oli teinud selle ettepaneku nõukogule ja seal viivitati selle küsimusega nii kaua, et Lissaboni leping võeti ennem vastu ja nii jõudis see küsimus ka Euroopa Parlamenti. mul on väga hea meel, et see küsimus jõudis Euroopa Parlamenti, sest meie näeme asju siiski natukene teistmoodi kui nõukogu ja kohe selgitan meil õnnestus teatud juriidilised probleemid, mis tulenesid komisjoni ettepanekust kõrvaldada ja tänan eriti siin just komisjoni ette äh,, esindajad, et nad aitasid meil tõesti nüüd suunata see küsimus juriidiliselt äh, kindlatele rööbastele. ja me tõesti lahendasime mõned põhiküsimused. siin kojas oleme me põhiliselt äh, ühel nõul, välja arvatud ühes küsimuses ja seal me oleme eriarvamusel nõukoguga. nimelt, kas tuleks anda ekspordiload pärast seda, kui eksport on toimunud või tuleks ekspordiluba anda siiski enne kaupade eksportimist. ja ma arvan, et äh, turvalisuse kaalutlustel ka ülevaate ja läbipaistvuskaalutlustel tuleks siiski enne küsida, mida eksporditakse enne kui hakatakse midagi ohtlikku eksportima. mitte, et tooted, ohtlikud tooted on juba asunud teele ja alles siis esitatakse ekspordiluba, sest ma kardan, et siis ei saavutata enam seda eesmärki, mida me tahame ja kaubad on läinud meil juba teele. nii et tegemist on siis selle tõesti kurikuulsa ekspost või eksante aruteluga. me oleme kõik ühel nõul ja jällegi me oleme ei ole nõus nõukoguga, see on äh, läbipaistvuse küsimus. mina leian, et Euroopa Parlament äh, peaks äh, saama informatsiooni selle kohta, millised load anti, kuhu kaup läks, kui palju. ma küll ei tea, kuidas seda tehniliselt lahendada, aga see kõik aitab meil tagada selle, et asjad toimuvad reeglitepäraselt me peame rääkima komisjoniga ka sellest, äh, kuidas ja mida eksporditakse, milleks neid tooteid kasutatakse, selleks et äh, vältida inimõiguste rikkumist. ma leian, et sellised ekspordid, millega ohustatakse inimõigusi, ei peaks toimima. lugupeetud kolleegid, kallis volinik, ma ootan juba põnevusega järgnevat arutelu, suur tänu! suur tänu! suur tänu! nüüd saab proua Maltsar sõna suur tänu, härra president, härra raportöör iga päev peab Euroopa ettevõtlus äh, konkureerima muutuvas ja konkurentsihimulisemas keskkonnas. tarnete tähtajad on niisama tähtsad kui kvaliteet ja hind kahesuguse kasutusega kaupade ekspert, eksport toob tõelisi väljakutseid, eriti kuivõrd äh, sellega käivad kaasas litsentsid ja taotlused. tegemist on kahesuguse kasutusega kaupadega, mida kasutatakse väga laias tööstussektoris, kosmoseteadused, telekom, lennundus äh, ja nii edasi. Need kaubad on kontrolli all, sellepärast et neid võiks potentsiaalselt kasutada ka sõjalistel eesmärkidel. väga paljud Euroopa Liidu liik-, liikmesriigid on ette näinud erinevaid erinevad süsteemid ja lihtsustamissüsteemid oma eksportijatele, üldiselt on tegemist üldiste litsentsi, litsentsidega, mida saab ekspor-, millega saab siis ekspeer-, eksportida neid tooteid. Nende lihtsustavate meetle, meetmete analüüsi järel esitas äh, komisjon aastal kaks tuhat kaheksa omapoolsed ettepanekud Äh, selle kohta, kuidas neid lihtsustatud meetmeid saaks laiendada kogu Euroopa Liidu eksportijatele. eesmärgiks on tagada see, et kõikide liikmesriikide eksportijad saaksid lihtsustatud ekspordimenetlustest kasu osade, äh, kahesuguse kasutusega kaupade osas teatud sihtkohtadesse. see tähendab ka osaluse lihtsustamist äh, rahvusvahelistel messidel ja nii edasi telekommunikatsioonitehnoloogia teatavate tööstuslike kemikaalide eksport on samuti lihtsam. samas aga liikmesriigid saavad keskenduda, keskenduda oma ressurssidega nendele tehingutele, mis tõesti on riskantsed komisjoni saadetakse tihti tööstuse poolt äh, kaebusi selle kohta, et äh, eksport eksport on tõkestatud mõnest liikmesriigist teatud kaupade puhul, kuigi samas teistest liikmesriikidest on see võimalik. ja tänane ettepanek on siiski esimene samm selleks, et elimineerida need erinevused aga paljud teised liikmesriigid ongi juba võtnud selliseid samme selleks, et ekspordikontrolli alane töö prioritiseerida ja komisjon ei peaks nendest liikmesriikidest maha jääma. lubage tänada raportööri härra Leitfriedi ja teisi liik-, äh, saadikuid, kes on konstruktiivselt lähenenud sellele ettepanekule. Teie ja teie komisjoni poolt esitatud raport on kindlasti samm õiges suunas ning on üldiselt vastavuses komisjoni seisukohtadega. suur tänu, härra president! suur tänu ja nüüd Ahvet fraktsiooni, Ahvet komisjoni nimel ja samas kasutades aega ka roheliste esindajate härra Pütikohver. suur tänu, härra president, pro-, proua volinik, me räägime siin küsimusest, mis puudutab nii turvalisust kui ka kaubandust. tegemist on toodetega, mida kasutatakse kahesugusel otstarbel, see tähendab, et neid on võimalik kasutada nii tsiviil kui ka äh, sõjalisel otstarbel ja viimane on väga tundlik ja ohtlik kasutusala. mõned, nagu näiteks Saksamaa majandusministeerium, väidavad ja ma tsiteerin nüüd, et tegemist on mittekriitiliste toodetega. selline lähenemine on täiesti vale ja parlament oma erinevates valdkonnakomisjonides on näidanud üles suuremat vastutustunnet. mina räägin siin nüüd kui Välisasjade komisjoni raportöör ja ka Julgeoleku ja Kaitse allkomisjoni raportöörina ning mõlemas komisjonis me võtsime väga selge asu-, seisukoha. meie leiame, et oleks väga vastutustundetu mitte kasutada teatud kontrollimehhanisme ja seepärast tahaksin kolleege üles kutsuda toetama välisasjade ja ka meie julgeoleku allkomisjoni ettepanekuid ja ka raportööri muudatusettepanekuid, eriti selles osas, mis puudutab eelnevaid kontrolle tegemist on väga suure vastuoluga, mis selle küsimuse puhul veel tõstatus. alles äh, tagajärg, eh, tagantjärele kontrollide läbiviimine tooks endaga kaasa turvalisuse riski. me soovime ka Euroopa kodanikele rohkem turvalisust, samamoodi nagu me soovime ka rohkem julgeolekut meie naaberriikidele ja partnerriikidele. me ei taha, et äh, eelnev kontroll asendatakse hilisema kontrolliga, nagu eh, kaubanduskomisjon selle ettepaneku tegi sellega satuks julgeolek ohu alla. paljud liikmesriigid, nagu näiteks Holland, on väga selgelt hoiatanud äh, eelnimetatud praktikate kasutamise eest ja seepärast oleks meie kolleegide ja kodanike huvides, kui täiskogu toetaks äh, kom-, valdkonna komisjonide ettepanekuid, suur tänu! suur tänu ja nüüd Rahvapartei nimel proua Köstinger, kaks minutit. suur tänu, äh, härra president, proua volinik, see kahel otstarbel kasutatavate kaupade ekspordiraport äh, näeb ette ekspordireegleid nende kaupade jaoks kolmandatesse riikidesse. selline üldiste lubade süsteem peaks kehtima ka äh, kõikidele väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja neil peaks olema võimalik paremini planeerida tegemist peaks olema lihtsustusega eksportööridele selleks, et nad saaksid säästa aega ekspordilubade küsimusele, peaks toetama ka majandust, sellepärast ma leian, et teatud üksikasjalikud ähm, aruandmiskohustused, mis on eksportöör, eksportööridele antud, tegelikult ei too mitte lihtsustusi endaga kaasa, vaid hoopis koormusi. otse loomulikult tuleb tagada see, et kahesuguse kasutusega kaupade puhul äh, kasutatakse neid õigesti, et nad ei ohustaks äh, kodanikke, kuid tuleks mõelda sellele, kas need bürokraatlikud tõkked on siiski proportsionaalsed, kui näiteks mõni väike või keskmise suurusega ettevõte, mis tegeleb masinaehitusega ja pakub äh, näiteks oma teenuseid ööpäevaringselt, siis tuleb ka temal äh, oma töö jätkamiseks küsida ekspordiluba. sama äh, kehtib ka huvigruppide kaasamise kohta. kui me oleme selgelt ohud äh, defineerinud ja kui sõnastused äh, on selged, siis ei teki ju mingeid probleeme, on väga tähtis, et huvigrupid oleksid otsustusprotsessi kaasatud, aga alati tuleks mõelda ka sellele, et tegemist oleks äh, ka praktilise rakendamisega. ka siin jällegi läbipaistvus on kõige tähtsam. ja lõpetuseks tahaksin veel kord mainida seda, et see määrus peaks endaga kaasa tooma lihtsustuse ja bürokraatia vähenemise. ehk et kasutatakse kaupasid äh, äh kahesuguse kasutusega kaupasid ja et nende kaupade kasutamine toetas ka Euroopa majandust. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Kutas, palun. domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, în primul rând doresc să-l fel-. lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, lugupeetud volinik lubage kõigepealt äh, õnnitleda raportööri selle töö eest, mis ta on teinud, äh, sest tegemist on väga tehnilise küsimusega, aga äh, kui me mõtleme ka sellele, et see puudutab julgeolekut, siis on see küsimus veelgi mitmetahulisem. kahese kasutusega kaupade arutelu on kestnud aastaid ning tollis registreerimise kohustusega püüab Euroopa Liit ära hoida seda, et sisse toodakse massihävitusrelvi või teisi relvi, mille kasutamine on keelatud. me soovime suuremat läbipaistvust ja seda, et süsteem oleks demokraatlikum, aga samas peab see süsteem olema ka turvaline. ja me soovime tagada et kahese kasutusega kaubad ja e, ohtlikud kaubad e, oleksid piisava järelevalve all. enamiku selliste kaupade puhul tuleb koostada iga-aastane raport, et hõlbustada järelevalvet. Euroopa Komisjon on kohustatud sellise aruande esitama ka Euroopa Parlamendile ja tegema seda regulaarsete intervallide tagant. nii saame me teavet selle kohta, kas ja millal on loodud, loodud ekspertgrupp, mis tegeleb sellise järelevalvega ning teavet selle kohta, millega see rühm, rühm või grupp tegeleb. mis aga puudutab siseriiklikku tasandit, siis peavad liikmesriikidel olema nimekirjad nendest kaupadest, mida ähm, nimetatakse kahese kasutusega kaupadeks ja mida seetõttu tuleb eriliselt kontrollida, see nimekiri tuleks esitada ka Euroopa Parlamendile, ehk teisisõnu me soovime, et Euroopa Parlament oleks ka äh, kontrolli rolli rohkem kaasatud ja saaks täita oma Lissaboni lepingu järgseid kohustusi. aitäh ja härra Rinaldi! suur aitäh, härra president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid! tegemist äh, on väga keeruka valdkonnaga, sest me räägime siin relvakaubandusest, mida on raske kontrollida. ja loomulikult on selliseks puudulikuks kontrolliks ka omi põhjuseid isikud ja riigid kauplevad äh, tihti äh, selliste kaupadega, millel on nii-öelda kahene kasutus, mida võib kasutada tsiviilotstarbeks, aga mida võib äh, kasutada ka sõjalises konfliktis ning see muudabki selle küsimuse nii keeruliseks. meile on esitatud kahe tuhande, kahe tuhandenda aasta määrus, mis nüüdseks on muutunud kehtetuks kuid me oleme muudatusettepanekuid esitanud ka teisele määrusele, mis on äh, pärit aastast kaks tuhat üheksa ning nüüd on komisjon teinud veel kolmanda ettepaneku, nimelt äh, muuta ja parandada kahe tuhande üheksanda aasta määrust. kui me tahame töötada läbipaistvalt, siis äh, oleks tarvis kõigepealt konsolideeritud ühtset teksti. ning sotsiaaldemokraatide nimel ütleksin veel Alde nimel ütleksin äh, veel järgmist. meie suhtume skeptiliselt äh, sellesse, sellesse süsteemi, äh, kus kehtestatakse rahaline ülemmäär, näiteks viis tuhat eurot ja pandaks kirja konkreetsed riigid, millesse eh, ei ole lubatud neid kaheseid kaupu importida, see on eriti kahjulik VKE-dele, me peame arvestama ka turusoovide ja turuvajadustega. ja mis puudutab eh, ex-ante teavitamist, ehk seda, et eh, alles pärast tehingu toimumist taotletakse luba, siis kindlasti me pooldame seda, sest see toob kaasa suurema läbipaistvuse aga meil peab olema ka kontrollimehhanism, mida, mille alusel näiteks Inimõiguste Agentuur või mõni ametiühing teostaks kontrolli ning see kontroll peaks toimuma nii, et Euroopa Parlamendile esitatakse raport. aitäh, härra Scholz, üks minut suur tänu, härra president, proua volinik, tänan südamlikult äh, raportööri Jörg Leichtfriedi tehtud töö eest ja ma soovin talle ka oma fraktsiooni nimel palju edu rasketel läbirääkimiste nõukogu, keda kahjuks praegu kohal ei ole. tahaksin viidata kahele nüansile rahvapartei fraktsiooni muudatusettepanekud ei aita raportööri ega ka raportit paremaks teha ja ei aita ka parandada parlamendi läbirääkimispositsiooni. üritatakse relvakaubitsemist lihtsamaks teha ja meie ei toeta seda. teiseks tahaksin öelda, et minu fraktsioonil on probleeme ka sellega, kui kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja hakatakse kasutama selleks, et kolmandad riigid, eriti arenguriigid, kõrgtehnoloogia kasutamisest kõrvale tõrjuda arvuti arvutitööstus on väga tähtis ja väga õudne, kui nüüd Ida-Euroopa riigid hakkavad kasutama seda nimekirja. ja sellepärast ma leian, et tuleb teha siin see muudatusettepanek kolmandate riikide kaasamiseks, suur tänu. suur tänu ja nüüd mitteühinenute nimel härra Obermeier, üks minut, palun. suur tänu, härra president kemikaalid, kütteaineid, neid on võimalik kasutada nii rahumeelsel otstarbel kui ka sõjalisel otstarbel. Liibüas me teame, et sinna viidi suisa piinamisriistu ja ka viimane äh, relva nimekiri näitab, et Itaalia, Malta ja Saksamaa eksportisid kõige rohkem relvasid äh, äh, Liibüasse teised liikmesriigid, nagu näiteks Austria, peavad piirangutest kinni ja see tasakaal tuleb, tasakaalunihe tuleb kõrvandada. kõik liikmesriigid äh, peavad oma relvaeksporti laskma kontrollida. aga süsteemi tuleks ka parandada ja eriti just tarkvara ja IT puhul tuleks mõelda, kas äh, tegemist on äh, äh, vahenditega, mida saab kasutada ka demograafilisel mõttes, seda näitavad väga hästi arengud Araabia maades, aga alati tuleb mõelda sellele, et sihtriigid on tõesti turvalised. suur tänu, järgmisena härra Fjellner, kaks minutit, palun. suur tänu, härra president. see õigusloomeline projekt puudutab küsimusi ähm, puudutab kaupasid, mida on võimalik kasutada nii tsiviil kui ka sõjalisel otstarbel, siin räägitakse mobiiltelefonidest, IT-st, tarkvaradest, lennukitest. meil on tõesti väga paljud asjad praegu reguleerimata ja meil tuleb seda ala lihtsustada kuid meil peaksid olema väga selged, ranged standardid, mis kehtivad ka kõikides liikmesriikides. olen rääkinud sellest küsimusest ka Rootsi asjatundjatega, kes ei ole nõus eksporte läbi viima nende reeglite kohaselt, samal ajal kui Prantsuse firmad seda teevad seepärast ei ole me olnud selles küsimuses väga edukad. kaubandus on väga tähtis, eriti just telekomi valdkonnas aga tähtis ka demokraatia arendamisele kogu Euroopa, äh, kogu maailmas on väga tähtis leida õiged selgitused. praegusel hetkel võib tekkida probleeme ka täiesti, äh, täiesti probleemivabade kaupadega tihti me tegelikult ei teagi, mis toodetest me täpselt räägime. seepärast on ka väga tähtis, et me looksime lihtsa, aga range süsteemi. ja seda ei ole võimalik teha ex-ante kontrollidega, see teeks asja hoopis raskemaks, eriti kui me räägime siin just telekomi varustuse eksportimisest. suur tänu ja nüüd härra Semke üks minut äh, jeśli można chciałem bardzo panie przewodniczący. suur tänu härra president. meie ees seisneb raskus selles, et mitte kõik liikmesriigid ei kasuta sugugi ühtseid ja samu kriteeriume kahesuguse kasutusega kaupade ekspordis ja seega olen ma seisukohal, et me peaksime jõudma sellise olukorrani, kus kõik liikmesriigid rakendaksid võrdselt kõrgeid standardeid tsiviilkaupade ekspordiks, mida võib aga kasutada ka sõjalistel kaalutlustel. see määrus minu meelest peaks tähelepanu pöörama vajadusele ennetada uute tehnoloogiate levikut, äh, mis võib olla kahjulik. minu meelest äh, niimoodi me saaksime võidelda küm-, küberterrorismi vastu, härra Pašku saab üheks minutiks sõna. suur tänu selle raporti pealkiri on nii majanduslikult kui ka poliitiliselt tundlik teema, kõigepealt Euroopa Liit tahab vältida seda, et tsiviilkasutusega kaupu kasutatakse sõjalistel kaalutlustel, kuid samas me peaksime oma kasutajate ja tarbijate majanduslikke õigusi kaitsma. seega on komisjoni ettepanek suhteliselt ähmane, sellepärast et eh, peaks pigem ennetama puudujääke on neid, kelle jaoks tänane ettepanek on liiga karm, teised, kes arvavad, et see on liiga pehmeloomuline. mina Ahveti liikmena toetan läbipaistvamat ja karmimat seadusandlust ja seega toetan eh, ex ante eh, lubade saamist, mitte pärast eksporti eh, ja Lissaboni lepingu jõustumisega on parlamendi roll suurenenud, meie rolli tuleb tugevdada, meid ei tohiks kahe silma vahele jätta suur tänu ja nüüd vaba mikrofon. härra Jaar on palunud sõna kõigepealt. Äh, suur tänu, härra president, kui me räägime kahesuguse otstarbega kaupade ekspordilubadest, siis ma arvan, et me kõik oleme nõus selles osas, et meil on vaja Euroopa Liidus ühtseid reegleid, mitte et erinevates liikmesriikides kehtiksid erinevad menetlused, see tooks endaga kaasa konkurentsi moonutamise ja me saavutaksime täpselt äh, vastupidise sellest, mida me saada tahame. me soovime, et äh, ekspordiload antakse enne ekspordi toimimist, me soovime rohkem läbipaistvust ja ka korralikku kontrolli ja tahaksin toetada kolleeg Köstingeri, kes ütles, et meil on vaja süsteemi, mis äh, oleks sobiv ka väikese keskmise suurusega ettevõtetele. maailm ei kuulu mitte ainult äh, suurtest ettevõtetest, vaid ka väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest. ja seepärast oleks tähtis, et äh, härra raportöör vaataks, et tingimused oleksid sellised, millega saaksid hakkama ka VKE-d. suur tänu! suur tänu, järgmisena kolleeg Ferreira, palun üks minut. suur tänu, härra president tsiviiltehnoloogia kasutamisega seonduvad probleemid, kui neid kasutatakse sõjalisel otstarbel, ei leevendu, kui me reguleerime kahesuguse kasutusega kaupade eksporti. see on küll tähtis ja seda tuleks teha karmilt, nii et ei takistataks arenguriikide juurdepääsu nendele kaupadele, sellepärast et need kaubad tihti on nende arenguks väga olulised. kuid samal ajal tuleb tagada seda, et kogu see protsess on läbipaistev ja demokraatlik. lisaks sellele aga tuleks selleski valdkonnas käituda järjepidevalt ülejäänud Euroopa Liidu poliitikaga, näiteks teadusuuringud, mida rahastatakse seitsmendast raamprogrammist. viitan eriti nendele programmidele, mida tehakse koos kosmosetööstusega ja, ja tehakse koostöös Iisraeli riigiga näiteks nagu äh, äh, mehitamata lennukite ehitamine, mida kasutati Gaza sektoris Iisraeli poolt äh, tsiviilisikute ründamiseks, ka see läheb siia teemale, nii et teadusuuringute tulemuste kasutamist tuleks ka täpsemalt kontrollida. suur tänu ja nüüd saab sõna komisjoni nimel proua Malmström. suur tänu, härra president, härra raportöör härra Tekuhti nimel sooviksin teid veel kord tänada, teie komisjoni tänada tehtud töö eest. komisjon on samuti teiega samal seisukohal, nagu te olete rääkinud, erinevused on aga peituvad selles, et teie kutsute üles eksante süsteemi komisjoni jaoks see ei olegi nii suur probleem, on see ex-ante või ex-post, oluline on see, et kõigi jaoks kehtiks üks süsteem, et igasugused äh, erinevused vältida ja loomulikult me ei tahaks eriti just nimelt VKE-dele panna ebaproportsionaalselt suurt äh, bürokraatlikku koormat, kuid mingisugune taotluste süsteem peaks siiski paika jääma ja loodetavasti nõukoguga õnnestub siin kokkulepe teil saavutada, nii et suur tänu, härra president, veel kord selle arutelu eest ja suur tänu, proua Malmström ja nüüd saab sõna raportöör härra Leitfried. suur tänu, härra president tahtsin viimast kahte minutit kasutada selleks, et esitada üleskutse nõukogule, aga seal, kus nõukogu peaks olema, on tühjad toolid ja ma pole päris kindel, kas on mõistlik seda arutelu ilma nõukoguta pidada ja võib-olla oleks tõesti mõistlik nüüd nõukogule öelda, et kui ta soovib Euroopa Parlamendilt midagi, siis ta peaks ka tulema kohale Euroopa Parlamendi arutelud ära kuulama. kallid kolleegid ma tean, et tegemist on suure majandusharuga, me räägime väga paljudest toodetest, töökohtadest ja eriti töökohtadest just väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes, mis toodavad kõrgtehnoloogilisi tooteid ja ma arvan, et nende jaoks on väga tähtis, ülitähtis, et Euroopa Liidus oleksid ühtsed reeglid, mitte et iga riik, nagu kolleeg Fjellner arvas, et võiks olla nii, et üks riik teeb seda, teised mitte. ja siis on meil olukord selline, et lollid on ainult need, kes peavad reeglitest kinni ja seepärast oleks ka väga tähtis, et me jõuaksime lahendusele ja et ka nõukogu saaks aru, et kõik ei käi päris äh, nende pilli järgi. on väga tähtis, äh, et nad sellest aru saaksid, kui nad seda teevad, siis jõuame me ka lahenduseni, mis esindab nii Euroopa majandusvaldkonna kui ka töövõtjate huvisid ja et meil on võimalik tagada inim-, inimõiguste kaitse, julgeolek ja inimväärikus Euroopa Liidus ja ma loodan, et raport aitab ka sellele kaasa, selleks on ta vähemalt mõeldud. suur tänu, kallid kolleegid! suur tänu, härra Leitfried, sellega on see arutelu lõppenud ja hääletame homme keskpäeval nüüd, kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on härra Brian Simsoni raport Euroopa turismistatistika kohta ja luba-